meie öö, äh, katseid kaasata lennutegevus äh, saastekvootidega kauplemise süsteemi, nii nagu see võeti vastu neljasaja, kuuesaja neljakümnelise häälte enamusega. suur tänu volinikule selles arutelus osalemise eest tere tulemast, härra volinik, järgmine päevakorrapunkt, daamid ja härrad, on komisjoni avaldus, mis puudutab ühenduse kaubamärkide kasutamist siseturul. volinik Barnier alustab arutelu. Teil on sõna, härra volinik. suur tänu, proua president daamid ja härrad, kaubamärkidel on tänapäevases kaubanduses väga suur roll. Nad aitavad meil tuvastada kaupade ja teenuste päritolu, nad on seotud ettevõtte imagoga ja ma arvan, et juurdepääs kaubamärkidele on väga oluline ja aitab meil võidelda kaupade võltsimisega riikide kaubamärkidega tegelevad ametid teevad otsuseid ja nendega piiratakse ühenduse kaubamärgi äh, kasutamist, ähm, millega ja öeldakse, et äh, ühenduse kaubamärgi äh, Äh, kasutamine ainult ühes liikmesriigis ei ole tegelikult defineeritav kasutamisena, ma tänan Euroopa Parlamendi äh, saadikuid, kes on sellele tähelepanu juhtinud. Euroopa Ühenduse kaubamärgi eesmärgiks on anda kõigile ettevõtetele, eriti äh, VKE-dele, kasulik võimalus oma toodete ja teenuste kaitseks. ühenduse kaubamärk kehtib kogu, kogu ühenduses, olenemata sellest, kus turustatakse tooteid, see on selle peamine eelis ja see vastab ka äh, siseturu reeglitele. igasugused täiendavad piirangud ühenduse äh, kaubamärgi kasutamisele võivad kaasa tuua väga raskeid tagajärgi meie võitluses äh, kaupade võltsimise vastu Euroopa Komisjon äh, on väga äh, konkreetsetel seisukohtadel, äh, mis puudutab võltsimist ja piraatlust. meil on uued eesmärgid, mis puudutavad kaubamärkide võltsimist, see on otseselt seotud piraatluse ja kaupade võltsimisega, võitlemisega on oluline, et äh, võltsitud kaubad, mida kolmandatest riikidest imporditakse, et need äh, peetaks kinni Euroopa Ühenduse välispiirides, välispiiridel vastavalt äh, tolliõigusele. me peame ka tagama, et VKE-de jaoks ei ole ühenduse kaubamärgile juurdepääs piiratud VKE-d soovivad laiendada oma tegevust väljapoole oma riigi piire ja nad saavad seda teha üldiselt ainult juhul, äh, kui nende senine tegevus on edukas olnud. Äh, nad ei saa ka laieneda, kui piiratakse juurdepääsu ühenduse kaubamärgile enne oma tegevuse laiendamist ma räägin siin VKI-dest sellepärast, et äh, nende hulka kuulub üle üheksakümne viie protsendi kõigist Euroopa ettevõtetest. seetõttu, daamid ja härrad, ma tahaksin teile kinnitada, et minu teenistus uurib selliseid juhtumeid väga tõsiselt ja ma loodan, et äh, riikide äh, ametid selliseid piiranguid, selliste piirangutega ei jätka, sellepärast et meie arvates on see siseturu põhimõtete vastane. suur tänu, härra volinik nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad. EPP poolt proua Hanslik, teil on kaks minutit. suur tänu, proua president, härra volinik, kallid kolleegid, mul on suur au näha, et meil on võimalik äh, kuulata komisjoni seisukohti sellel teemal ja nende üle arutada. EPP fraktsioon ehk minu fraktsioon oli see, kes selle arutelu algatas. see on väga oluline äh, teema, eriti äh, õiguskomisjonile, Econi komisjonile. meie arvates on siseturu eesmärgiks olnud barjääride kaotamine liikmesriikide vahel sellepärast loodi ka ühenduse kaubamärk. see süsteem tagab kaitse kaubamärgile kogu Euroopa Liidus. ja seega ei tohiks liikmesriigid siin mingit rolli mängida, sest äh, ettevõtted võivad tegutseda võrdsetel alustel kogu Euroopa Liidus ja sellepärast Äh, panevad meid muretsema mm, teatud liikmesriikides äh, tehtud otsused. ma mõistan ja ma olen õnnelik selle üle, et ma kuulsin seda ka teie suust, härra volinik, et äh, te peate neid otsuseid siseturu põhimõtete vastaseks. meie fraktsioon on alati kaitsnud ühenduse lähenemist me kaitseme ettevõtjate huvisid. härra volinik, minu küsimus, milline, millised on meie äh, võimalused juhul, kui liikmesriigid oma praktikas komisjoni lähenemist ei järgi? kas, kas me peaksime täpsustama neid sätteid, mis puudutavad ühenduse äh, kaubamärki Eh, nii siis Euroopa tasandi õigusaktides kui ka eh, riikide õiguses. härra Tarabella sotsiaaldemokraatide nimel. proua president, härra volinik, ühenduse kaubamärk on olemas olnud juba kuusteist aastat, eh, see kaitseb võltsimise eest ja annab Euroopa Liidu kodanikele kindlustunde, et tegemist on kvaliteetsete toodetega. see kehtib ühtemoodi kogu Euroopa Liidus äh, kõikidele kaupadele ja teenustele, see sobib siseturule ja nagu volinik viitas, on see eriti oluline VKE-dele. see on oluline samm, sest äh, ühenduse kaubamärk saab siseturul pakkuda piisavat kaitset äh, mõistlike kuludega see on kasulik ka tollivõimudele. eelmise aasta neljateistkümnendal detsembril tegi Euroopa Kohus otsuse, kus kinnitas, et toodet ei saa registreerida ühenduse kaubamärgi alla, kui see ei täita teatud äh, nõudeid äh, määrus nelikümmend äh, üheksakümmend neli sätestab vastavad nõuded, aga komisjon peab seda ajakohastama, eriti arvesse võttes interneti ja kaasaegse majanduse toimimist. suur tänu suur tänu, härra Tarabella. liberaalide nimel proua Wikström, kaks minutit. peaasi on see, et täna õhtul me võime kasutada seda olulist arutelu isegi eh, nii hilisel õhtutunnil. Euroopa Liidu üks paremaid pooli on see et see on ühtne, see annab meile võimaluse vähendada äh, turule tulemise takistusi ja ava- äh,, avada turge erinevatele riikidele, erinevatele rahvustele, see soodustab kasvu ja tegutsemist äh,, võimalust toibuda sellest majanduskriisist. Euroopa tugevneb selle aastasaja algul meie algatuste kaudu. ettevõtjad on need, kes selle kasvu aluseks on. Nende ettevõtjate võimalus luua kasvavaid ettevõtteid, mis suudaksid siis testida töötegijaid ja kasvada siis ettevõtjateks, üks selle taga äh,, aspektidest selle taga on ettevõtte kaubamärk. Nende jaoks on oluline, et ilma suurema, suurema bürokraatiata on võimalik ära kasutada kaubamärki Euroopas, seetõttu olen väga mures, kui sain teada, et liikmesmaad on oma kohustuste vastaselt soovinud Euroopa kaubamärgi kasutust vaid nendes olukordades, kus mitmetes riikides on piiratud. seda võib kasutada ka vaid ühes riigis. liikmesmaade äh, avatud taevameede on ohuks, et väikeettevõtetele ma loodan, volinik, et vot kohtlete rangelt neid liikmesmaid, kes soovivad selle kasutamist piirata. suur tänu, härra Haabar, kolm minutit ECR-i eh, e nimel. suur tänu, proua president mina esindan oma fraktsiooni ja mina olen ka siseturu äh, komisjoni esimees. ma tahan tänada komisjoni selle eest, et nad ütlesid selgesõnaliselt, et äh, kahe äh, kahe kaubamärgi ameti tegevus eh, Beneluxis ja Ungaris ei ole vastuvuses eh, siseturu reeglitega. mul on väga hea meel, et siin avaldati toetust nendele otsustele, mida komisjon kavatseb teha. ja ma tahaksin öelda kõigepealt, et eh, mõlemad nendest ähm, et mõlemad nendest ähm, ametitest, keda ma nimetasin, üks on praeguses äh, üks asub praeguses eesistujamaas ja teine on siis järgmise eesistujamaa ametkond ja ma tõepoolest tahaksin, et need eh, riigid läheksid mõlemad otseselt oma eh, kaubamärgi ametisse ja ütleksid, et eh, nad tegutsevad selgesõnaliselt siseturu reeglite vastu. me praegu oleme ju ühtsel turul ja asi on veelgi hullem, sellepärast et nende tegevus hakkab diskrimineerima väikeettevõtteid, just nimelt väikeettevõtted, äh, kallid kolleegid, on need, mis on kõige tõhusamad äh, Euroopa Liidus ja just äh, nemad kasutavad ära selle suurepärase siseturu revolutsiooni ning nad on saanud endale väga tõhusa viisi intellektuaalomandi kaitseks. ja mis siis nüüd juhtub? aga mis siis nüüd saab, kui eh, mingi ettevõte tuleb eh, Ungari turule? siis nad saavad lihtsalt vastu nina ja see on täiesti vastuvõtmatu. mina ei kujuta ette, mikspärast see on Ehm, võimalik, et pärast seda, kui me oleme siseturgu nii kaua kujundanud, leiame, et kaks eh, kaubamärgi ametit eh, niivõrd häbiväärselt käituvad. asi on selles, et eh, tegemist on, ehm, tegemist on kulude kadumisega, sellepärast et kogu aeg on läinud ehm, kaubamärgi registreerimine Eh, odavamaks ja loomulikult nad teeniksid tunduvalt rohkem kui nende Eh, kohtualluvuses, nende haldusalluvuses registreeritaks eh, kaubamärki, see on nende teenimisvõimalus ning see on absoluutselt vastuvõtmatu ja kokku sobimatu kõikide eh, Euroopa Riigu, Liidu reeglitega. praeguse komisjoni ja meie kõikide eesmärgiks on tõhustada innovatsiooni, et uued tooted tuleksid turule ja nüüd niisugune taguse, tagasilöök suur tänu, härra Haaber ja praegu on mul vaba mikrofoni eh, kõneleja soovide hulgas kaks kõnelejat, kõigepealt proua Roitova. proua president, daamid ja härrad, ma toetan seda, et eh, aasta pärast eh, komisjon eh, täiustab kaubamärgi seadusandlust, mis kaitseb tootenimesid, brändinimesid. see on võitlus ähm, võltskauba vastu. mul on väga hea meel, et komisjon võttis arvesse ka minu ettepaneku selleks, et eh, luua kaitse Euroopa kaubamärgi kaitseks, sest praegusel hetkel üsna karistamatult kasutatakse ära Euroopa kaubamärki ja kolmandate riikide tootjad panevad täiesti vastutustundetult peale äh, Eh, toodetele EC märgistuse, kui need tooted ei vasta üldse eh, kvaliteedinõuetele. niimoodi me saame eh, kaitsta tootjaid ja eriti väiketootjaid ebaausa konkurentsi vastu ja niisugune meede ei too kaasa lisakulusid, sest et see toimub Alicantes oleva ameti kaudu suur tänu äh,, proua Roitova ja nüüd härra Kelly, üks minut. Äh, me oleme üsna ühel meelel äh, selle teema osas äh, ühenduse kaubamärgi areng on loomulik jätk ühtse turu arengu, arengule, see aitab kaasa äh, Äh, väikeettevõtete võitlusel mm, võltsimise vastu ja praegu on väga raske aru saada, kuidas keegi äh, liikmesriikidest astub selle vastu välja, neid liikmesriike tuleb igat moodi poliitiliselt survestada, et nad niisuguse äh, asjaga ei tegeleks. ühenduse kaubamärk on ehm, ettevõtmine, mis aitab kaasa e, e, äri arengule, tagab kvaliteedi Euroopa kodanikele. see aitab e, Euroopa toodete arengule kaasa ja me peame seda igati toetama. suur tänu, härra Kelly. kuna rohkem kõnelejaid ei ole, siis ma annan lõpuks sõna volinikule suur tänu äh,, proua president. nii nagu äh, proua Viikström ütles, aeg on tõepoolest väga hiline selle teema käsitlemiseks, aga eh, nagu kõik kõnelejad siin ütlesid, teema on väga oluline. härra Haabe tuletas meile meelde, kuivõrd oluline mm, see eh, kaubamärk on olnud Euroopa eh, innovatsiooni ja ettevõtete jaoks nii nagu härra Kelly ka ütles just hetk tagasi, meil on vaja minna kaugemale ning eh, leida tõelisi kaitsemeetmeid ja sellepärast Belgia mm, eesistujana püüame me mm, leida ka lahenduse Euroopa patendile komisjon ei luba, et eh, kuidagimoodi õõnestatakse osa eh, meie ühisturust, eh, sest kui midagi niisugust juhtub, siis tõepoolest väga protektsionistlike tendentside tõttu teatud maadel me lagundame ühisturu me ütleme väga selgesõnaliselt, et eh, pidurid peale. Eh, ja ma tänan, eh, et proua Hansling on olnud nii väga tähelepanelik ja et ta ka mm, selle suulise küsimusega jagas meie kõigiga oma mm, teravat silma. Äh, proua Wikström ja proua Tarabella tuletasid meile meelde, mida kaubamärk üldse tähendab ettevõtetele ja kuidas see aitab kaasa siseturule. Äh, tõepoolest, proua Tarabella me peame süsteemi üle vaatama, me peame seda kaasajastama, aitäh, et te meenutasite meile seda kohtulahendit. meil on vaja kaasajastada määrust, mis puudutab ühenduse kaubamärki ning teie mure, et me peame võtma arvesse kaasaegset tehnoloogiat, eriti interneti on täiesti õige ja sellepärast me selles vaimus eh, määruse läbi vaatamegi. aitäh, proua Roidova, selle eest, et te nimetasite eh, ühte asja, mida nimetasin ka mina, et eh, konkurents on suurenenud tegemist on äh, killustatusega ja me peame tõepoolest olema väga, äh, väga äh, kindlad me võitluses piraatluse ja võltsimise vastu. Te nimetasite vajadust koolitada välispiire kaitsvaid piirivalvureid, et nad leiaksid üles võltsitud kaubad siin me peaksime tegema kahepoolset tööd, eriti nende maadega, kust pärinevad mm, võltskaubad ning meil on olemas tegevusplaan, mis äh, nimetab neid äh, meetmeid, äh, kuidas nemad saaksid oma kaubamärkide poliitikat arendada võitluses piraatluse vastu ja siis küsiti veelt, eh, kuidas siis eh, jääb asi eh, riikides, kellel on oma kaubamärgi ametid. ärgem siis praegu mõelgem sellele, sest meil ei ole ühtegi kohtulahendit, mis oleks tulnud mingist liikmesriigist ja äh, kui äh, tegemist on ähm, siis rikkumisega, siis äh, kõik rikkumismenetlused sõltuvad esitatud apellatsioonidest. ning ma võtaksin siis kokku selle äärmiselt olulise teema, mis on siseturu puhul võtmetähtsusega. üheskoos teiega ja üheskoos nõukoguga oleme me mm, valmis äh, pakkuma uut düün-, dünaamikat, uut hoogu siseturule, sest ehm, meie kodanikud võidavad ennast ning mitte mingil juhul ei tohi me seda süsteemi, ühenduse, ehm, kaubamärgissüsteemi õõnestada. suur tänu, härra volinik, daamid ja härrad, meie arutelu on lõppenud ja me jätkame homme, kahekümne teisel septembril kell üheksa, töötame kella üheni, siis kolmest seitsmeni. päevakord on